puudutab, mis puudutab nüüd äh, korrigendumit, äh, millest me andsime teada kahekümne teisel juunil, äh, siis vastuväiteid ei ole esitatud